tahame võimaldada kõigil erasektoris ja avalikus sektoris eh, vastutustundlikult investeerida ja kõigi toel ja ka parlamendi toel hiljuti saime paika panna, millised on rohelised ja keskkonnasõbralikud tegevused, millesse investeerida ja nüüd vaatame, kuidas, eh, kuidas seda kasutada ka avalikus sektoris ja oleme ja paneme paika uue investeerimise ja finantseerimiskava. ja rohelise kokkuleppe raames selle kõigega tegeleme. kõik ei puuduta mitte ainult rahastamist, olulised on ka konkreetsed projektid. me pakume ekspertteavet selleks, et projekte kavandada ja neid Äh, ellu viia, teeme koostööd investeerimispangaga selleks, et saavutada meie rohelise kokkuleppe eesmärgid. austatud liikmed, läheme nüüd teise osa juurde, see on meie sotsiaalse Euroopa tegevuskava, tahaksin seda rõhutada, et äh, mina juhtiva asepresidendina inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonnas leian, et üleminek peab olema õiglane ja kõiki kaasav ja sotsiaalne on meie jaoks keskse tähtsusega. me rõhutame seda, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas tuleb seal arvesse võtta. õiglase ülemineku eh, kava näitab meile teed riiklikul ja sidusrühmade tasandil eh, räägime me tegevusest, algatame, algatame arutelud sel teemal, mida oleks võimalik teha selleks, et samba eesmärgid ellu viia. täna konsulteerime oma sotsiaalsete partneritega eh, selleks, et eh, miinimumpalga teemat arutada ja selleks, et kõik oleksid võimeline ennast ise toetama. mit-, mitte ei ürita me kuidagi ühte, ühtset palka, alampalka sisse viia või kedagi liikmesriikides sundida seda tegema, kõiki ka kollektiivlepingu tingimusi ja juba paika pandud süsteeme austatakse ja võetakse arvesse e, head saadikud, meil on vaja siin oma meelsust muuta selleks, et oma eesmärke saavutada ja täna oleme esimesed sammud selleks astunud, aitäh aitäh ja nüüd Rahvapartei nimel härra Muresson, poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja, asepresident Timmermans, asepresident Dombrovskis, tere tulemast Euroopa Parlamenti ja suur tänu, et tutvustasite neid algatusi täna. EPP fraktsiooni nimel tahaksin teid tervitada täna tehtud äh, ettepanekuid ja usun, et see õiglase ülemineku mehhanism ja kõik need projektid, millest rääkisite, on väga olulised kahe Euroopa Komisjoni jaoks kõige tähtsama teema raames sel aastal, äh, roheline kokkulepe ja järgmine finantsraamistik seega lepime järgnevate kuude raames äh, selle üleminekumehhanismi osas kokku, see annab meile võimaluse jätkata äh, eelarveraamistiku läbirääkimistega ja annab meil võimaluse ka edasi liikuda. Äh, me saime viimasel tippkohtumisel aru, et rohelise kokkuleppe edu sõltub rahastamisest ja minu fraktsioon soovib, et see oleks edukas ja rakenduks nii kiiresti kui võimalik. kuidas see üleminekumehhanism peaks toimuma, olema, esiteks see peaks olema kiire, seal peab olema piisavad äh, mehhanisme selleks, et toetada tõesti neid nõrku regioone, teiseks see ei peaks äh, mõjutama olemasolevaid poliitikaid ja ühtekuuluvuspoliitikat, põllumajanduspoliitikat, teadus- ja innovatsioonipoliitikat, see on täiendav poliitika, mida peab rahastama ka täiendavalt. kolmandaks, peaks sellel olema pikaajaline positiivne mõju nendele regioonidele ja seetõttu on väga oluline, et see õiglase ülemineku fond saaks investeerida majandusse, toetame arengut, toetame VKE-sid, äh, ärme ja toetame loomulikult äh, toetame loomulikult ka inimeste äh, koolitamist ja viimane punkt, me peame andma äh, Äh, raha piirkondadele selliste tingimuste alusel, äh, mis oleks ka nendele piirkondadele saavutatavad, me peame EFSI ja teiste fondide mineviku kogemusest õppima. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel annaksin hea meelega sõna proua Karisa Garcia Perezile, kolm minutit. suur tänu, eelmise aasta detsembris tõi Euroopa Komisjon välja ambitsioonika ettepaneku Euroopa rohelise kokkuleppe sõlmimiseks ja kliimaneutraalsuseks aastaks kaks tuhat viiskümmend. see on kolossaalne jõupingutus ja nõuab põhimõttelist meie sotsiaalsete majandusmudelite muudatust ja meie eluviisi muudatust rohelise kokkuleppe edu sõltub sellest rahastusest, mis selle läbiviimiseks eraldatakse. kas me saame ka hallata selle ülemineku mõju meie piirkondadele ja meie energiatootmismudelitele sõltub sellest. komisjon on teinud olulise sammu edasi eesmärgiks on eraldada järgmise kümne aasta jooksul triljon eurot selleks, et Euroopast saaks aastaks kaks tuhat viiskümmend esimene kliimaneutraalne manner. me peame hõlmama nii avalikku kui eraraha ja võimendama investeeringuid. komisjon mõistab, et rahastuse hulk äh, mida ta loodab äh, leida, see üks triljon on minimaalne komisjoni kalkulatsioonid näitavad, et me peame tegutsema järjekindlalt ja me peame hindama ka seda, kui palju on vaja täiendavat rahastust, uut rahastust selleks, et seda sotsiaalset ja ökoloogilist muudatust läbi viia. sotsiaaldemokraadid on mitmeaastase finantsraamistiku osas väga selgetel seisukohtadel, me eeldame, et kliimamuutuse vastaseks võitluseks tuleb eraldada kolmkümmend protsenti, me peame rääkima ka omavahenditest, sealhulgas näiteks mitte taaskasutatava äh, plastiku maksustamiseks, Äh, õiglasest digimaksustamisest, finantstehingu maksust ja samuti peame ka leidma mingit tüüpi konsolideeritud äh, ettevõtte tulumaksumeetodi. me peame tagama ka selle, et liikmesriikidel oleks piisav vabadus äh, rakendada oma riiklikke eelarveid kestlike arengute toetuseks. me kutsuksime üles ka maksustamisreegleid reformima selleks, et oleks tagatud äh, analüüs, äh, kuidas äh, me võtame arvesse riigivõlga stabiilsus- ja kasvupakti raames. me peame ka tagama, et ükski piirkond ei jääks rongist maha me saame seda teha õiglase üleminekufondi kaudu ja peame ka tagama õiglase äh, Äh, vahendite jaotuse, me ei tohi kahjustada ühtekuuluvuspoliitikat ega ühtset põllumajanduspoliitikat. me ootame koolitusi, mis aitaksid järgmistel põlvkondadel hakkama saada äh, keskkonnamuutustega ja ka näiteks digikeskkonna muutustega. me peame suutma võidelda ka näiteks soolise palgalõhe ja laste vaesusega, me peame võitlema äh, kliimamuutusega käised üles käärima ja kohe sellega tegelema hakkama ja selle jaoks on vaja piisavat rahastust. suur tänu ja Renew Europe fraktsiooni nimel härra Dragoš Pišlaru, palun, kaks minutit. suur tänu, ma jätkaksin rumeenia keeles. Euroopa Liitu on korduvalt äh, kritiseeritud selle eest, et ta võtab küll vastu strateegiaid, aga ei rakenda neid ellu. ehk siis tööriistad on olemas, aga visiooni ei ole selleks, kuidas neid tööriistu rakendada. täna aastal kaks tuhat kakskümmend on meil äh, komplekt tööriistadest, äh, mis näeb ette Äh, kestliku rohelise kokkuleppe sõlmimise kodanike huvidest lähtuvalt. Äh, on selge, et Euroopa Liit kavatseb muuta äh, kliimamuutustega seotud väljakutsed võimalusteks. me peame suurendama kaasatust, pakkuma paremaid töökohti ja majanduskasvu. eriti viitan siinkohal äh, näiteks meie Rumeenia kaevanduspiirkondadele, kus äh, äh, vaesuse tase on väga kõrge. õiglane üleminek eeldab töökohtade loomist, majanduse moderniseerimist ja ka noortele võimalusi õppida või ümber õppida Äh, ja samuti ka toetusi avalikule kui ka erasektorile ja VKE-dele, selleks et neid koolitusi äh, välja arendada nii äh, konkreetsete erialade lõikes kui ka näiteks digikoolitusi. Rumeenia valitsus kavatseb samuti järgida sama strateegiat ja ära kasutada kõiki võimalikke vahendeid tuleb tõepoolest järk-järgult liikuda selle eesmärgi suunas. roheliste nimel härra Niklas Niines, palun kaks minutit. suur tänu kõikidele ja suur tänu komisjonile selle äh, ettepaneku ettevalmistamise eest ja samuti ka äh, asepresident Timmermansile ma mõistan, kui oluline on õiglane üleminek, selle keskmes peavad olema äh, kodanikud, mitte ettevõtted ja loomulikult on ka selge, et energia tootmine tulevikus peab olema puhas. Ähm, see praegune programm on hea lähtepunkt teatud äh, regioonide aitamiseks, aga ma ei näe siin selget lubadust saavutada kliimaeesmärgid Euroopa kodanikel on vaja selget tähtaega, mis hetkeks suletakse viimane äh, kivisöekaevandus ja see tähtaeg peab olema äh, lõplik ja eelduseks äh, JTF-ist rahastuse saamisel, sellepärast et ülemineku rahastamine ilma, et oleks lõppeesmärk äh, sõnastatud, ei ole mõistlik seitse koma viis miljardit eurot seitsme aasta jooksul, see tähendab äh, seitse koma viis miljonit saja aja, ala kohta, kas sellest piisab? ja siinkohal räägitakse ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamisest, aga see võib olla ohutus, ohut-, ohtlik, sellepärast et me ei taha ühe vajaduse juurest raha teise juurde nihutada. ja räägitakse ka eravahenditest aga me kõik teame ju, härra äh, Timmermann, et me ei räägi siin sajast miljardist, vaid ainult seitsme koma viiest miljardist. ma usun, et komisjon ei taha siinkohal olla nagu tänava, tänava mustkunstnik, kes teeb odavaid trikke rahadega. nii et meil on vaja järjekindlat rahastamist Euroopa Liidu omavahenditest, nii et et äh, kivisöesektorite töötajad ei oleks iga seitsme aasta järel läbirääkimiste ettoriks. me saame toetada seda ettepanekut, kui see tagab puhta ja selge ülemineku äh, sellisel viisil, et kõikide kivisöeregioonide jaoks oleks ka samm-sammulised selged tegevuskavad. suur tänu ja ID fraktsiooni nimel härra Jan Ant-. Antonio Tarre, üks minut, palun. suur tänu. sada miljardit järgmiste aastate jooksul ja komisjoni investeerimiskava selleks, et saavutada kliimaneutraalsus aastaks kaks tuhat viiskümmend tõepoolest äh, räägitud on sajast miljardist, aga ei ole päris kindel, kuskohast äh, see raha peaks tulema. võib-olla äh, peetakse siin silmas teistele Euroopa projektidele siiani eraldatud vahendeid, aga millised projektid siis nüüd maha tõmmatakse? teine küsimus on kriteeriumites, kuidas seda raha ja kõige paremini jagada selleks, et kliimaneutraalsust saavutada. komisjon öö, plaanib siinkohal riigiabi nõudeid muuta, aga miks mitte siis ka juba teiste valdkondade puhul seda teha? me räägime õiglasest energia üleminekust, aga ma loodan, et sellest, see ei jää ainult loosungiks, ma loodan, et sellest saab ikkagi olema kasu ka meie VKE-dele, keda muuseas üldse ei mainita. aitäh konservatiivide nimel, härra van Overtveld, poolteist minutit aitäh, esimees, volinikud. Te võib-olla juba kahtlustate, mis see on, mis ma järgmisena kavatsen öelda. meil on plaan ühe triljoni euro ulatuses sellega seoses kuuleme väga palju EIB-st, investeerimispangast, sellest, kuidas neid äh, fonde võimendatakse seitsme või kümne aasta jooksul. see loob ebamäärasust. kas need läbirääkimised on osad EMFF-ist? seal ei ole mingit kindlust. me ei tea midagi oma ressurssidest, oma vahenditest, plastikumaks iseenesest on juba ajutine finantseerimise allikas. me peame mobiliseerima finantseerimist, me peame vaatama, millist rahastust on võimalik saada ja me peame olema kindlad, et EIB säilitab oma AAA reitingu. õiglase ülemineku mehhanism on siingi selge asi. mõte on üsna ohtlik kuidas mõjutab see liikmesmaid. nii et meie pooldame ringmajandust. kui te ei taha ümber töödelda ja ringlema panna finantseeringuid, raha, me ei taha kahtlasi finantsafääre, me tahame innov-, innovatsiooni ja käegakatsutavaid pragmaatilisi samme. suur aitäh ning Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete nimel eh, proua Omarjee Äh, teil on sõna pooleteist, äh, pooleks minutiks, aitäh. suur tänu, proua president, härrad asepresidendid, juba tööstusrevolutsioonist saadik on Euroopa majandus põhinenud fossiilsetel kütustel ja Euroopa Liidu loomine iseenesest äh, tugines kivisöemajandusel. see tähendab seda, et kivisüsi on Euroopa majandust struktureer-, arenenud ja aidanud väga palju kaasa piirkondlikule arengule. miljonid töökohad, sajad miljonid töökohad, sajad tuhanded töökohad sõltuvad sellest ikka ka tänapäeval. nii et seetõttu sellest mudelist lahkumine on revolutsioon. ja öö, selleks eesmärgiks on loomulikult kõige viimane kivisöel töötav jaam Äh, sulgeda. Äh, ja eesmärgiks siinkohal on ühtlasi võideta kliimamuutustega. aga oluline on siinkohal fikseerida äh, eeldused, eelkõige amortiseerida sotsiaalne kulu, teiseks tagada õiglane üleminek ja regi komisjoni esimehena ma võin ka kinnitada, et meie siinkohal seadusandjana oleme valmis oma töö ära tegema. suur aitäh ning äh, mitteliitunud liikmete nimel äh, proua Rosa Tomato. aitäh, esimees. tänan, see on üks kõige suuremate äh, kõik suuremaid saastajaid maailmas merel, maal ja õhus. näeme ebaharilikult kõrged mürkide tased Äh, tööstusalad on need, kes äh, kõige rohkem vastutavad. me peame kaitsma oma kodanike tervist, me ei saa õiglast üleminekut, vaid järje, teeme järjekordse vea. kui me jätkuvalt kasutame fossiilkütuseid ja gaasi, vaatamata põhjalikult seda, kuidas see tervist mõjutab. Äh, rohelise leppe mõte on vaadata üle transport, energia ja tootmine, olla inspiratsioon Äh, juhtida kliimamuutuste vastast võitlust. see fond aga ei tohiks aga võtta raha ühtsusfondist, peab töötama sellega sünergias. ja lõpuks on mul ettepanek. ETA süsteemina ehk heitmetega kauplemise süsteem oleks pidanud viimase kolme aasta jooksul saavutama palju enamat. aga meil ei ole ka selge, mis rahad tulevad ETA-st äh, äh, sellesse fondi ja nüüd sõna härra Novakovile äh, pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh, äh, lugupeetud asepresidendid. mina ei ole autotööstuses, kuid tean, et meie äh, tööstus on tõenäolisem parim, mida kunagi tehtud on, sinna on vaja kohandada, parandada muuta tööhõivet miljonite perede, ühiskondade jaoks kogu Euroopas kui me tahame väga kiiresti äh, seda äh, mootorit forsseerida, siis see mootor jookseb kokku, seda teades peame pidama debatti rohelise kokkuleppe ja õiglase ülemineku fondi üle. peame toetama komisjoni ja tema algatust, et tagada meie lastele tulevik ja keskkond, me teame, et tulevik sõltub poliitikatest, mida meie ellu viime, eh, sellest, et me ei kahjusta keskkonda. me sõltume poliitikatest, mis ei kahjusta meid laste tulevikku, kuid usun, et me saavutame selle ka kogu tööstussektorit maha tapmata. usun, et saavutame seda jätmata miljoneid inimesi ilma tööta. ehk töötame siis nii koos, et seda asja äh, peenhäälestada, minu mure on aga selles, et kui meil on me peame tulema välja uute algatustega, on meil vaja uut suurt finantseeringut ning piisavalt aega, et tulemusi saavutada, see on mõttena väga hea, aga peame tähelepanu pöörama ka detailidele, mitte viima inimesi, tööstusi, kogu eh, terveid eh, majandussektoreid sundima seda kõike kinni maksma. suur aitäh ja nüüd annan sõna proua Borson, poolteist minutit aitäh, proua esimees. tahaksin tervitada Euroopa jätkusuutliku investeerimise plaani, see on osa rohelisest kokkuleppest. eesmärgist on finantseerida rohelist kokkulepet, aga julgustada ka teisi investeeringuid, näiteks erainvesteeringuid, riiklikke investeeringuid ka riiklikul tasandil. Äh, seda rahanduspoliitika reformiga. liikmesmaad on osalenud äh, selles projektis luua sotsiaalsemat ja ökoloogiliselt teadlikumat Euroopa. tervitan Euroopa semestri reformi äh, kui me tahame sinna panna jätkusuutliku arengu eesmärgid. seda tuleb teha ka riiklikul tasandil, selleks et me suudaksime täita neid ambitsioonikaid eesmärke, mis me oleme endale loonud. õiglase üleminekufondi tuleks kasutada selleks, et leevendada regionaalseid erinevusi Euroopa Liidus ning aidata neid, kes on kõige haavatavamad Euroopa Investeerimispank peab oluliselt suurendama kliimaprojektide finantseerimist. eel-, eesmärgiks peaks olema täita reegleid, mis on taksonoomia direktiivis olemas. me ei tohi unustada ka kodanike õiglane üleminek ei ole võimalik, kui ei ole sotsiaalsete partnerite vahelist dialoogi ning ei kaasata ka neid, keda see üleminek puudutab. aitäh! suur tänu! proua Silvi Brüne, teil on üks minut. suur tänu, proua president, härrad volinikud, ma olen veendunud, et äh, õiglast üleminekut äh, keskkonnasäästlikule ja digiühiskonnale ei ole võimalik ilma sotsiaalse kompensatsioonita. Euroopa kodanikel on vaja uusi kompetentse selleks, et liikuda kahanevatest sektoritest kasvavatesse ja taastada oma hõivatavus. ja me peame tegelikult hindama seda äh, koolitusvajadust Euroopast, meil ei ole praegu visiooni. teiseks, me ei tohi kedagi kõrvale jätta. ärme unustagem ka võitlust energiavaesuse vastu ja äh, samuti äh, nende isikut, isikute kaitset, kelle olukorda halvendab kütuse maksustamine meie tegevus peab olema samas aga ka kliimaneutraalne ja kestlik. me peame seda tehes samas võitlema kõikide ebavõrdsuse ja tõrjutuse vormide vastu. proua Lange-Siepen, palun aitäh, hea president, head kolleegid. keskkonna, majandus ja sotsiaalpoliitika ühitamine on üks meie suurimaid väljakutseid. ja selleks, et selle kõigega hakkama saada, tuleb, tuleb tegeleda õiglaselt selleks, et kõige vaesemad Eh, me näeme, et kõige vaesemad ja kõige tõrjutumad eh, seisavad eelkõige silmitsi nende ebaõiglaste oludega. seepärast peame neid inimesi kaitsma, neid eh, aitama sotsiaalselt toetada. rahalised toetused näiteks ümberkoolituseks on küll tervitatavad, aga lõppude lõpuks sellest ei piisa. selleks, et sotsiaalset piiratust kaotada ja selle vastu võidelda, tuleb toetada ka neid, kes ei ole tööturul aktiivsed me peame vaesuse kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks eh, täielikult kaotama, vähemalt see on eh, kava eesmärk ja me ei tohiks seda veelgi tugevdada. Eh, kliimaneutraalsuseni jõudmine peab olema kaasav protsess ja diskrimineerimine tuleb kõrvale jätta, sealt sellega kõrvaldada ja sellepärast me peame selle arutelus, rakendamises ja selle hindamises kaasama just sotsiaalpartnereid ja tsiviil- ja kodanikuühiskonda. ja sellepärast on ka möödapääsmatu, et me sotsiaalses, sotsiaalse kindlustatuse tagaksime ja sellepärast peab Euroopa Komisjon looma miinimumsissetuleku raamdirektiivi ettepaneku. aitäh! suur tänu! suur tänu ja proua Huhtasaari, üks minut. lugupeetud esimees. Euroopa Liitud ostab need liikmesmaad rohelise äh, kokkuleppe äh, suhtes üle, kui aus liitumine, äh, kui me võtame selle ausalt ette, siis me näeme, et see keskendub peamiselt Ida-Euroopale, roheline kokkulepe ei tule kallimaks mitte ainult kivisütt kasutatavatele liikmesmaadele, nagu näiteks Poola, E. Soomed aga peab vähendama äh, heitmeid oma konkurentsivõime vähendamise hinnaga. Soome, kes oma rahaga on teinud ja teeb edasi väga palju selleks, et heitmeid vähendada, maksab nüüd kinni ka teiste heitmete vähendamisi. Soomel on pikad kau-, äh, Soome on kaugel, talv on külm ja siseturg on väike, nii et probleeme on küll, ilma et Euroopa tooks siia juurde probleeme küll aga me äh, sunname nüüd äh, riigid äh, plaanimajandusega tegelema, siin ei ole turumajandusega mitte midagi pistmist. suur tänu ja nüüd annan sõna proua Rafalska, üks minut. lugupeetud esimees, mu daamid ja härrad, uus roheline kokkulepe mainib väga palju, räägib väga palju tööhõivest Äh, kulu inimestele, sotsiaalsed tagajärjed, sellest räägitakse palju. komisjoni koostatud plaanis aga ei pöörata kuigi palju tähelepanu nendele, kes on kõige keerulisemas olukorras. see lööb valusalt neid, kes on aastaid äh, teeninud, me räägime viiekümne, kuuekümne aastastest töölistest, kes oleks olnud juba, kes on töötanud juba kolmkümmend aastat. kahjuks mõjutab see paljusid regioone Poolas Äh, Ülem- ja Alam-Sileesias, niinimetatud Väike-Poolas ja Suures Poolas. mida suudab Euroopa Liit neile pakkuda, kuidas laiendada õiglase ülemineku fondi, et sel, seda arvestada, kas nendest ei saa uue rohelise kokkuleppe ohvreid? kas kõiki sotsiaalseid tagajärgi on siin arvesse võetud? väljaõpe, ümberõpe ei ole siin lahendus, me peame rohkem rääkima nendest ohtudest. sest kui see tähendaks töökohtade kadu ja põhimõtteliselt tervete sektorite kokkukukkumist ei nimeta keegi seda üleminekut õiglast, see mõjutab meie tööd. suur tänu ja nüüd proua Silvia Modich, teil on üks minut, lugupeetud esimees, aitäh õiglase ülemineku fond on eluline osa rohelisest kokkuleppest, me peame olema kindlad, et ülemineku äh, kulud ei lähe juba nõrgemas positsioonis olevate osapoolte kraesse, me toetame neid piirkondi, kes, äh, keda see mõjutab rohkem, me peame olema väga täpsed, nii et ükski euro ei lähe valele aadressile. me peame olema, see peab olema tõeliselt kindel, et see tõepoolest mõjutab kliimaalaseid samme, see peab puudutama neid inimesi, kelle, äh, keda see üleminek oluliselt mõjutab. see tähendab energia kättesaadavuse parandamine, äh, kliimasammud, äh, ümberkolimine, koolitus ja tegelikult ka kliimaneutraalsete töökohtade loomine. sellega me peame jõudma sinnamaani, et kõiki lahendusi tuleb vaadata ja kiita, heaks kiita sotsiaalseid sambaid arvestades. tööturg peab seda arvestama, sest kui me sotsiaalse äh, et õiglust ei ole, siis kõik me peame siin tegema ühiskonna mitte ainult äh, süsinikuneutraalseks, vaid ka paremaks kõigile teistele. suur aitäh ja, ja Fritson Helen. aitäh, esimees. tahaksin arutada nüüd rohelisest kokkuleppest äh, rahvu-, riiklikust eelarvest lähtudes, nii Euroopa Komisjon kui konservatiivid, me oleme kuulnud maksupiirkon- äh,, valdkonnast, mis puudutab valitsusi, kes saadavad, saavad teha investeeringuid, valitsused, kellel on, kelle suhted Äh, teadusarenduse ja tootmisega äh, investeerida ei saa, aga kõik ettevõtte, kõik riigid peaksid saama investeerida selleks, et vähendada heitmeid. Need riigid, kellel on majanduslikke raskusi, peavad siin samuti investeerima. Need investeeringud on tõhusamad. kui me lubame neil investeerida, siis see parandab nende majandust ja heitmeid. me peame need finantseerim-, selle, see tuleb finantseeringust lahti äh, siduma selleks, et ei tekiks uut kasinuskriisi, aitäh. ja Markus Fedeber, teil on üks minut. Äh, aitäh ja head juhtivad asepresidendid, kolleegid. Euroopa Liit on seadnud endale ambitsioonikad kliimaeesmärgid ja neid eesmärke ei ole võimalik täita ilma jõupingutusi tegemata. me peame olulistes summades investeeringuid tegema ja sellepärast on oluline, et komisjon on täna esitanud sellise ettepaneku. kestlik Euroopa investeerimiskava ei ole mitte esimene investeerimiskava, mida me selles kojas oleme arutanud. viimasel ametiajal parlamendil, parlamendis rääkisime nii-öelda Junckeri fondist ja ma arvan, et me võime sellest kogemusest palju õppida tahaksin siinkohal paar punkti välja tuua, kõigepealt peame tagama selle, et raha eraldamine oleks eh, tasakaalustatud. Junckeri fondi puhul nägime me, eh, kuidas raha seal kulutati. teiseks peame me tagama selle, et me ei defineeriks uuesti eh, investeeringuid. me peame tõmbama ligi täiendavaid investeeringuid, me ei taha lihtsalt sildistada olemasolevaid investeeringuid keskkonnasäästlikeks. ja kolmandaks peame tagama selle, et erasektor oleks tõepoolest kaasatud. me peame tagama selle, et erasektor oleks samuti valmis panustama ja peame selle tagama ameti meil siin õigusaktidega. aitäh proua Fritson, palun, poolteist minutit. aitäh, president ja suur tänu ka äh, asepresidentidele, volinikele äh, Timmermansile ja Dombrovskisele nende ambitsioonikate sõnade eest. paljud Euroopa kodanikud tunnevad äh, praegu äh, meeleheidet selles osas, milline on tulevik ja millised on meie ees seisvad väljakutsed, ma jagan seda muret eriti, äh, mis puudutab kliimaväljakutset. komisjoni seisukoht tugevamast sotsiaalsest Euroopast on seepärast väga oluline, meie sotsiaaldemokraatidena oleme sotsiaalsammast vägagi toetanud. me toetasime alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast selle nimel, et sammas oleks üha olulisem sotsiaalsema Euroopa raames. peame oma ambitsioonide taset säilitama ja peame kindlasti kaasama mehed, naised, väljaõppe, sotsiaalkindlustatuse, peame tagama selle, et inimestel oleks inimväärne sissetulek, et nad saaksid väärikalt elada Euroopa Liit peab eh, sellise mudeli eh, ellu viima, me tahame näha õiglasemat ja sotsiaalsemat Euroopat. ja see on siin keskse tähtsusega, et tagada, et inimesed saaksid elada paremaid elusid ja teemegi nüüd selle nimel tööd. aitäh. nüüd eh, proua Tšehh, üks minut, palun. aitäh üks on selge, me peame täielikult selgeks tegema selle, et kodanikud peavad seisma selle fondi, õiglase ülemineku fondi keskmes, mitte valitsused, vaid tavainimesed ja me peame tagama selle, et see fond jõuab kõige vaesemate eh, aladeni Euroopas, piirkondadeni Euroopas me ei taha näha, et meil oleks, et meil oleksid eh, kodutud need, kes külmuvad surnuks talviti, see kõik peab olema õiglane protsess. on eh, midagi, mis ei, mille fänn ma ei ole, ahned, korrumpeerunud valitsused ja on valitsusi, kes tahavad sellest kõigest kasu lõigata. me ei saa eh, ühtekuuluvusfondi vigasid, selle juhtimise vigasid korralt, korrata. me peame tagama selle, et raha ei väärkasutata. solidaarsus ja läbipaistvus peab seda kõike juhtima kliimaneutraalsuse saavutamine ei saa olema lihtne, aga kui me kasutame õigeid vahendeid, siis võib see olla võimalik. aitäh. nüüd saab sõna härra Aikrut, palun, poolteist minutit. aitäh ja suur tänu ka asepresidentidele. kui te tutvustasite detsembris rohelist kokkulepet, oli selge, et tegu on tõepoolest eh, muudatusega, meil on uus komisjon, kellel on uus eh, eh, prioriteet ja tõepoolest me toetame seda, aga peame küsima nüüd järgmisena, kas investeeringud saavad samuti olema olemas, tegu ei ole väikese eh, muutusega, see peab eh, hõlmama kõiki piirkondi, kõiki sektoreid Euroopas ja see kõik vajab investeeringuid ja praegu ma ei saa nüüd täpselt öelda oma hinnang, hinnangut, kuna ma ei ole lõplikku dokumenti näinud, aga kas see uus roheline kokkulepe äh, Eh, tõepoolest eh, ka seda toetavad nüüd uued eh, poliitikameetmed investeeringute valdkonnas. ma ei usu, tundub, et taaskord jätkame me eelmise komisjoni algatatud vaidlustega eelarve üle ja mis puudutab seda õiglase ülemineku fondi, ma loodan, et see ei ole järjekordne Junckeri kava. me peame vaatama tõepoolest muudatusi Euroopa Investeerimispangas ja see kõik vajab, eh, vajab muudatuste elluviimist. avalikes hangetes on eh, võimalik neid muutusi läbi viia, aga ka rahandus- ja eelarvepoliitikas, kui me näeme, et eh, kavandatakse arutelu ja selle arutelu tulemused panevad paika selle, kuidas me jätkame, siis tundub, et eh, siin ei ole, see, see ei hõlma endas neid eh, jõulisi muutusi. ma loodan, et lõplik on parem, lõplik versioon. aitäh. suur tänu, ütleb härra Eikhaut. planeedi päästmine ühel ainsal kontinendil ainult selle tegudega on absurdne mõte. ma olen kuulnud, et äh, proua von der Leyenil on äh, arstiharidus, aga arstide esimene põhimõte, juhtpõhimõte peaks olema mitte tekitada kahju. mulle tundub, et praegune kava ei ole veel valmis, me ei saa seda täielikult rakendada ja me peame vaatama, kuidas äh, haigusi ravida selliste tulevikuambitsioonikate projektidega, kas me peaksime võtma kõigilt raha ja neid kõige tõbisemaid ravitsema või siis kas peaksime tegema midagi muud? me oleme näinud minevikus, mis juhtub väga ambitsioonikate kavadega, mis ei ole läbimõeldud, nii et ma kardan, et need ne, selle kavaga võib minna samuti ja kõik kavad, mis ei ole hästi läbi mõeldud, lõpevad õnnetult aitäh, härra Dežanovski üheks minutiks. aitäh. juhataja, head volinikud, Euroopa Liidu endale võetud kohustused energiapoliitika valdkonnas on selged, need on väga ambitsioonikad, aga kui me tahame liikuda kestlikuma tuleviku suunas, siis me ei tohi ühtegi piirkonda välja jätta, kedagi maha jätta, ka nemad peavad olema äh, osa sellest tulevikus. mul on hea meel näha komisjoni ettepanekut äh, selle fondi kohti, äh, kus teatavates valdkondades, teatavates piirkondades aidatakse toetada äh, tavaliselt olen ma skeptiline uute selliste ettepanekute osas, aga praegu on selge, et meil on vaja miljardite eurode suurusi investeeringuid kogu Euroopas ja sellepärast eh, oleks hea, kui meil oleks ka korralik mõjuhinnang siin läbi viidud, mida see kõik toob kaasa erinevatele piirkondadele. mis puudutab Kesk- ja Ida-Euroopat, siis eh, need ei ole korralikult ühendatud eh, ühtekuuluvus fondiga minu hinnangul ja ma arvan, et me hakkame nägema ka kohalike piirkondade hulgas erinevusi siin, erinevaid probleeme aitäh. nüüd härra Villumsen üheks minutiks, palun. E jah, Euroopa eh, kohtu eh, puhul me näeme, et eh, kodaniku, et tööühinguid on nõrgestatud ja kollektiivlepingute läbiviimist on nõrgestatud ja sõlmimist on nõrgestatud meil on tohutu ebavõrdsus, aga see ettepanek selleks, et kohustuslikku alampalka läbi suruda, on väga vale. ma arvan, et see on veel üks löök meie, meie ühingutele. ma arvan, et me peaksime kollektiivlepingute süsteemi tugevdama. sotsiaalne leping, kus kaitstakse kõiki kogu Euroopa turul laseme kohalikel eh, valitsustel ise oma hanked läbi viia ja tugevdame sellega eh, ühinguid. ja lõpetame kohutava ekspluateerimise, aitäh. aitäh ja härra Roland üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja, me oleme jõudnud eh, murdepunkti, kus me näeme, et Euroopa Liidu hullumeelse rohelise poliitika tõttu kaovad kogu Euroopas töökohad. roheline kokkulepe on illusioon, mida äh, komisjoni esindajad propageerivad, tõmmates välja oma seitsme, seitseaastaku Nõukogude stiilis plaani, äh, ilma selleta, et nad mõistaksid Euroopa tööstuspoliitikale tekitavat mõju. see äh, on Made in Europe versioon tohutust hävingust. Äh, Saksamaa on juba teatanud äh, neljakümnest tuhandest kaduvast töökohast. Äh, see roheline kokkulepe meenutab mulle ühte Ameerika kindralit, kes ütles Vietnami sõjas, et selleks, et küla vallutada, tuleb see kõigepealt hävitada ja nüüd komisjon lubab luua uusi töökohti pärast seda, kui nad on vanad hävitanud. see ebaõiglase ülemineku fond, nelikümmend miljardit eurot, äh, on ebapiisav. Äh, ma pakun, et umbes kolm korda nii palju peab komisjon maksma selle hullumeelse poliitika eest äh, ja selle hävingu eest, mida ta on tekitanud Euroopa tööstussektoris. suur tänu meil on sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus vastama? kas te olete nõus sinise kaardi küsimusele vastama, härra Niklas, palun? suur tänu teie sõnavõttude eest täna ma mõistan, et te ei ole kuigi rahul, kuna teie piirkonnas ei taha te oma inimesi hätta jätta. aga kui Ühendkuningriik lahkub, siis eh, miks te üldse siin sõna võtate, jääge sinna, kus te olete. vastake palun. aitäh, ma ei ole kindel, kas midagi küsiti, aga hea meelega ma kordaksin veel kord, ma tooksin teile Ühendkuningriigi näite meie endine rahandusminister Hammond ütles, et äh, selle kliimaneutraalsuse hind meie riigi jaoks on triljon naera. mina kutsuksin kõiki üles enne rohelise kokkuleppe heakskiitmist küsima volinik Timmermanselt, milline on mõjuhinnang tavainimeste töökohtadele. Ühendkuningriigis maksame me kaksteist miljardit naela aastas rohelisi makse läbi majapidamistele rakenduvate arvete. see on otsene maks meie kodanikele. suur tänu ja nüüd härra Ratke, poolteist minutit jah, hea juhataja, head asepresidendid, suur tänu selle ülevaate eest, selle sissejuhatuse eest, mille te täna tegite. pean ütlema, et eh, väga palju rohkem sellisest sissejuhatusest me täna siit ei saanud. nii et eh, peame nüüd eh, sellisest pealkirjade väljahüüdmise teemast üle saama, peame hakkama tööd tegema sisuliselt ja sellepärast on nii oluline, et me ainult ebamääraselt ei räägiks, vaid konkreetselt tooksime välja, mida me peame sotsiaalse Euroopa osas ära tegema ja nüüd põhimõtteliselt olema õiglase ülemineku fondi poolt, aga mis ei tohi juhtuda, on see, et need olemasolevad eelarvepunktid lihtsalt omavahel seal vahetatakse ära. Need, eh, osa nendest viiakse sinna õiglase ülemineku fondi alla ja see toob endaga kaasa lihtsalt selle, et inimesed, kes eh, tööstuses eh, töötavad, need, kes on kõige rohkem mõjutatud meie sotsiaalsest kliima üleminekust, need töötud, kellel on palju muid probleeme, et eh, see kõik mõjutab kõige rohkem neid. me peame sellist olukorda vältima, me peame ütlema, et kliimamuutuste vastu võitlemine ei tohi tuua kaasa endaga destruktiivset eh, ühiskonnale ja me ei tohi lihtsalt raha ümber liigutada meie eelarves. suur tänu, proua Talli, üks minut kolmkümmend sekundit. suur tänu proua president, asepresidendid, me kuuleme täna, et inimesed on täna skeptilised selle osas, kas kliimamuutusi ja sotsiaalset ebavõrdsust on võimalik lahendada. ja see teema, et me täna sellest teemast siin räägime, ongi tõestus, et jah, ebavõrdsuse ja kliimaprobleemidega saab koos tegeleda, kui tahtmine on olemas Äh, roheline kokkulepe peaks toetama kliimasõbralike tööstusharude arengut, aga samas keegi ei tohiks ka maha jääda ja majapidamised ei tohiks kannatada. me mõistame, et et äh, süsinikuintensiivsete tööstusharude töötajad vajavad kaitset, me peame neid toetama, sest tulevased tööstusharud vajavad muid oskusi ja me peame neid inimesi toetama, et nad omandaks uued oskused uute töökohtade jaoks. Äh, samas ei tohiks ka rohelised teenused ja kaubad jääma kättesaamatuks nendele inimestele, kes äh, ei ole väga jõukad ja seetõttu osalus äh, toetamine ja loovus peavad olema meie poliitika äh, alustaladeks, äh, kaasamine kogukondade kaudu, toetus äh, kõige nõrgematele, võimekuse tugevdamine ja uute töökohtade loomine ning sa-, loomine ning samuti sotsiaalsete tugimehhanismide loomine Äh, see on kõik võimalik, kui meil on õige rahastus ja õiged poliitikad, see loob siis võimaluse luua uusi töökohti ja uus majanduslikku reaalsust. suur tänu, proua Clotilde Armand. palun. Äh, proua juhataja, ma ei usu, et meil oleks äh, takistusi Äh, rohelise kokkuleppe elluviimiseks. Äh, Ida-Euroopa riigid, Kesk-Euroopa riigid räägivad hea meelega keskkonnakaitsest, meil on tihe side oma keskkonnaga, ähm, me oleme ka näinud looduskatastroofe paljudes piirkondades meil on ka näiteid sellest, kuidas kaubandus, kaevanduspiirkondi ümber kujundada, me oleme teinud jõupingutusi selleks, et võtta arvesse või võtta kasutusse taastuvaid energiaallikaid. see, need riigid, kes on praegusel hetkel haavatavamad, on Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, nad saavad tegutseda, aga on vaja piisavat toetust, keskkonnata tuleb kaitsta intelligentselt, et mitte toetada euroskeptilise diskursuse levikut. suur tänu, kolleeg Niinistö, üks minut, palun. palun mikrofon. proua president, roheline kokkulepe on aastakümnete ambitsioonikaim projekt Euroopa Liidus, see on vajalik, sest inimesed äh, tänavatel nõuavad seda, aga ka ettevõtete juhid nõuavad seda, see on võimalus Euroopale moderniseeruda ja võtta maailmas juhtroll ka majanduse vallas, luua ringmajandus ja uusi töökohti. aga see jääb tegemata, kui me ei taga, et me täidame oma eesmärgid ja välja pakutud rahastuse probleemiks on see, et see on üsna üldine, meil on seitse koma viis miljardit paberil kirjas, kõik ülejäänu on on äh, üsna selline segane ja ka selle seitsme koma viie miljardi puhul peame selgelt välja ütlema, et äh, tegemist peab olema täiendavate meetmetega, mitte lihtsalt juba olemasolevate meetmete täiendava rahastamisega. ka Euroopa Investeerimispanga puhul peame olema kindlad, et me rahastame lisandväärtust ja mitte midagi sellist, mida erasektor nagunii juba teeb. nii et see on see, millega komisjon peab tööd tegema, ranged tingimused fossiilkütustest loobumiseks ja finantseerimislahendused, mis on pikaajalises perspektiivis elujõulised, mitte lihtsalt ajutised lahendused. head edu selleks! suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Rail äh, üheks minutiks. roheline lepe on kõige sotsiaalsem projekt Euroopa ajaloos aga tundub, et me ei ole ajaloolist äh, midagi õppinud. viimasel kolmkümmend kolm aastat oleme Jüri piirkondas äh, söökandamisega tegelenud ja seal on praegu äh, kõige kõrgem tööpuudus, see on üks vaesemaid Saksamaa piirkondi ja sinna on jäänud ainult vanemad inimesed Äh, Belgia, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi söekaevanduspiirkondades on olukord samasugune ja täpselt nii ka Poolas, kust kaovad sajad tuhanded äh, töökohad ja täpselt äh, samamoodi ka on olukord autotööstusega. ilmselt ka kaob kuni nelisada tuhat töökohta ja lõpetagem see hullus suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Tobišovski. lugupeetud daamid ja härrad, kliimaküsimus on väga tõsine ja vastutusrikas, et roheline plaan, roheline lepe saaks Äh, tuuletiibadesse peab vaatama, millele ta toetub, kas Euroopa Komisjon äh, on konsulteerinud või kavatseb konsulteerida liikmesriikidega äh, selles osas, kui suur summa on ette nähtud investeeringutele, mis on hädavajalikud energia üleminekule, mis garanteeriks ka energiajulgeoleku. kas komisjon teab, kui palju aega läheb äh, ka tööstuste rohestamiseks? Äh, Poolas äh, e-, arvatakse, et ümberkujundamine läheb maksma kaks koma kuus protsenti kuni neli koma kaks protsenti Poola SKP-st. see on üle viiesaja miljardi sloti see on üle, mitmeid kordi üle äh, keskmise äh, investeeringute keskmise, peale selle on Poola osa ka Silesia, kus kakssada tuhat inimest äh, töötavad söekaevandustes ning ja üks töökoht maksab kakssada viiskümmend tuhat eurot, need on usaldusväärsed andmed, aitäh. suur aitäh, sinise kaardi küsimus kas härra Tobišusk on nõus vastama äh, sinise kaardi küsimusele? Petras Konkalis, palun, esitage küsimus. Uh, uh, aitäh, kolleeg, kas äh, kolleeg mõistab, missuguse protsendi SKT-st äh, läheb maksma kohanemine äh, kasvava temperatuuriga, mis Pariisi kokkuleppes on sätestatud? suur aitäh teile, härra Tobiševski, pooleks minutiks. ma ei ole seda oma sõnadega kahtluse alla seadnud. ma alustasin öeldes, et kliima on tõsine murekoht ja ka väga tõsine probleem, kuid selle vast-, selle küsimusega tegelemiseks peab jääma ratsionaalseks, kus eh, mahuvad ära ka inimesed ja töökohad. ma ei ole selle programmi vastu, kuid ma sooviksin, et Euroopa, mis soovib olla eh, esirinnas eh, kliimamuutuste vastases võitluses, ei räägiks ainult heast plaanist, vaid ka tegeleks ka millegi konkreetsega. järgmisena saab sõna Jose Guzma üheks minutiks. suur aitäh oleme nõus Euroopa Komisjoni avaldusega, kui öeldakse, et Euroopa Üleminekufond peab olema õiglane ning eh, uus roheline lepe peab olema sotsiaalne, kuid see pole võimalik, kui eh, uued sotsiaalsed eesmärgid peavad võitlema eh, finantsleppega, mis, mis peaks, mida pidevalt kärbitakse meil on vaja pidevalt uusi lühendeid, uusi eh, propa-, uut propagandat, eh, eh, kuid raha läheb ainult sõjaliste kinnismõtete jaoks. tegemist on miljardite eurodega, mida ei investeerita Euroopa Liitu ning keegi ei tea, kas neid investeeringuid tuleb ka mujalt. me ei, ei saa teada ka seda, kas roheline lepe tuleb sotsiaalne või mitte, kas üleminek on õiglane või mitte, mis saab äh, neist vaesematest piirkondadest, keda kliimamuutused kõige rohkem tabavad. suur aitäh! järgmisena saab sõna härra Fernandes pooleteiseks minutiks. suur aitäh teile, proua president, lugupeetud volinikud, kallid kolleegid praegu eh, eh, see eh, jätkusuutlike investeeringute fond läheb õiges suunas. Euroopa Parlament on alati öelnud, et prioriteetide jaoks on vaja uusi vahendeid. väga hea, et õiglase ülemineku fond saab juurde seitse koma viis miljardit eurot. minu küsimus on järgmine. miks see seit-, kas see seitse koma viis miljardit lisaeurot, Euroopa Parlament peab seda uurima. lisaks sellele on oluline ka täiendavus, täiendustegevus äh, <clears throat> sidususpoliitikaga. on oluline, et viimane ei kannataks. õiglane üleminek ei tohi kunagi toimuda sotsiaalse sidususe ja territoriaalse ühtsuse arvelt lisaks tahaksin äh, ka, et liikmesriigid räägiks täpsemalt oma investeerimisplaanidest. vastasel korral hakatakse kaebama, öeldakse, et süü on Brüsselis ja süüdlased on Brüsselis, on oluline, et iga liikmesriik, iga piirkond äh, täidaks oma kohustusi suur aitäh teile. järgmisena saab sõna proua Bonafé pooleteiseks minutiks. Euroopal on vaja palju investeeringuid järgmise kümne aasta jooksul, see on komisjoni oluline eesmärk, et Euroopa kahe tuhande viieteistkümnenda, viiekümnendaks aastaks jõuaks kliimaneutraalsuseni Eh, palju on selleks vaja ressurssi, kuid samas, kui ta soovime eh, sügavuti minevaid eh, muudatusi, on meil vaja midagi enamat, meil on vaja tunduvalt rohkem vahendeid. taha, loodan öelda, et meil on komisjoni ettepanekutes palju um-, uuendusi, näiteks õiglase ülemineku fond, me ei tohi kedagi selja taha jätta eelkõige piirkondades, kus on vaja suuri muudatusi sisse viia seoses tööstuslike muudatustega. teiseks on vaja eh, see eh, konkreetseid eh, ettepanekuid investeeringute osas, et ei tekiks puudujääke seoses investeeringutega. ma